küsimuste üle on tulevikus märkimisväärselt parem, kui me selle määruse vastu võtame, suur tänu. suur tänu, härra Saier. ja kui te viitate siin üldsusele, siis tõenäoliselt viitate siin meie koja presidendile, sellepärast et äh, meie oleme siin kedagi muud ei ole üldsuse esindajad, siin kõik teised on eksperdid selles küsimuses nii et äh, nad võivad olla kas poolt või vastu, aga jah, igal juhul lõpetame tänase arutelu selle päevakorrapunkti osas, hääletamine toimub homme ja jätkame oma täiskogu osaistungjärku homme, kuueteistkümnendal detsembril. püha Adeleni, Adeleini päeval, Adelein oli minu äh, kadunud ema nimi ja töötame siis kella üheksast üheni ja kolmest viieni päevakord on avaldatud, võite sellega tutvuda Euroopa Parlamendi kodulehel. tänane täiskogu osaistungjärk on seega lõppenud ja homme soovin kõigile ka häid jõule ja head uut aastat, kuivõrd ka mina olen siin täna, homme teie ees